l'ordine del giorno reca la dichiarazione della commissione ja nüüd päevakorra kohaselt äh, läheme edasi digitaalteenuste raamatute ajalehtede käibemaksu eeskirjad ja käibemaksu väikene kontakt EL-is ning komisjoni nimel annan sõna volinik Ansipile. lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed tahaksin kõigepealt ütelda, et komisjon